nõudis, et te püüdleksite Visegradi rühmas dialoogi poole. ja mina tahaksin teada, mis teie arvates on Kesk-Euroopa kõige äh, iseloomulikum iseloomujoon ja kuidas me peaksime äh, Kesk-Euroopaga rääkima? aitäh, härra juhataja. aitäh, härra peaminister. Te räägite üht- äh,, sotsiaalsemast Euroopast, see on tore töökohtade loomine, võrdne palk on väga hea. meie Euroopa alustaladeks ja toetame teie presidendi taotlusi ja kavatsusi uurida ajakirjaniku tapmist. Teie juhite Visegradi rühma mis on selle olemus, mis on selle eesmärk, mida see kavatseb saavutada, te olete siin ja te olete, kuulsite, kuidas siin üks parlamendiliige ütles, et Visegradi rühma eesmärk on välispiiride sulgemine selleks, et islamiseerimist ning šaaria seaduste võimu ära hoida, kas te tõesti äh, võiksite avaldada, äh, kas olete nõus selle jamaga, selle loraga siin Äh, me ei kuulnud teie suust sellist avaldust, kas tõesti Visegradi rühma eesmärk ongi selline? aitäh, härra peaminister. kolleeg Patin. jah, äh, vastus beschäftigt hat und aufrüttelt. Er sagte, wie auch. jah, meil on vaja Euroopa Liidus sotsiaalset põhikindlustust või vähemasti kokku lepitud miinimumpalka. ja sotsiaalses elus on kõige tähtsam heaolu tase kodanikele, aga see on väga erinev Euroopa Liidu liikmesriikides. jah, ja sellepärast meil ei olegi miinimumpalka ja sotsiaalkindlustust, sest see tekitaks tohutu tööpuuduse jah, härra, ümberjaotamine, selle üle oldakse väga rõõmsad, aga ma tahaksin härra Macroni tsiteerida, et e, meil ei ole võimalik e, ilma eurota muuta Euroopa Liitu tugevaks. jah, ilma e, eurot liiduta me nõrgendame ennast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 suur tänu, härra juhataja, tere tulemast, peaminister, minu sõnavõtt koosneb kahest osast. kõigepealt tahaksin teile öelda, et ma tõesti öö, mõtlesin, et te räägite meile, mis on teie ettekujutus Euroopast, te olete Slovakkia iseseisva riigi äh, peaminister, tahate rääkida, et tahate reformida Euroopa Liitu, tahate reformida ühist põllumajanduspoliitikat. Teie saate otsustada selle üle, kuhu lähevad vahendid põllumajanduses. teine küsimus teine teema, millest tahaksin, et te räägiksite, kolleegid rääkisid äh, ohvritest Slovakkias, mainiksin Vlado Ribarit, kohtusime Bratislavas temaga, kui käisime äh, seal ja politsei ütles, et ta pani toime enesetapu äh, ning me ei saanud temaga kohtuda, nüüd selgus, et ta mõrvati. kas te uurite ka selliseid juhtumeid? kas te tõesti tahate jõuda selliste juhtumite algpõhjusteni ja kas olete valmis Euroopa Parlamendile, Euroopa Parlamenti informeerima sellest? härra Pellegrini soovib kohe vastata. ma pean kohe vastama sellele küsimusele, sellepärast et ma ei saa kuidagi leppida sellega, et sellist laimu Euroopa Parlamendis levitatakse et parlamendiliikmed tule-, tõusevad siin püsti ja räägivad sellist valet mainisite härra Ribarit, tahate jätta mulje, et härra Ribar mur-, mõrvati põllumajandusega seotud küsimuste tõttu. ma räägin teile, mida ütles tema enda poeg. tema enda poeg ütles, et härra Ribar kasu-, Ribarit kasutavad ära teised inimesed, kes ei ole temaga iial kohtunud, aga kes tahavad tema mälestust ära kasutada selleks, et korraldada meeleavaldusi, proteste. härra Ribaril oli palju probleeme enne Äh, seda, kui ta oma elu lõpetas ning äh, härra Ribari poeg ei taha, et tema surma ära kasutatakse ja tema mälestust äh, kasutatakse poliitiliste eesmärkide saavutamise hüvanguks. nii et ärge tõuske siin püsti ja ajage suust valet välja, ma ei saa sellega leppida, ma ei saa seda lubada kui te selle lõpetate, võime asjadest rääkida nii, nagu need on. aga põllumajandusvahendid. olen põllumajandusvahenditest juba rääkinud ja tõesti, ma ütlesin, et on vaja muutusi ja me peame kandma hoolt selle eest, et me ei toetaks neid, kellel tegelikult maa, kellele maa kuulub ainult paberil ja kes te midagi selle maaga ette ei võta. me peame toetama inimesi, kes töötavad. Nord Stream kaks, jah tõesti. siin on tehtud palju ilusaid sõnu sel teemal, kuidas Ukrainat tuleb aidata, see on suurepärane äh, näide sellest, kuidas me saame inimesi soovimatult kahjustada. meie oleme oma osad teinud, meie pakume Ukrainale maagaasi. juba sel talvel selleks, et tagada nende energiaga varustatust. aga mõte sellest, et meie peame Ukraina eest, äh, peame hoolt kandma, see on muidugi mõte, mille peale Ukraina ärimehed käsi plaksutavad. aga me ei saa Ukrainast äh, lihtsalt mööda minna ja nende seisukohti ignoreerida siin kõnelenud kolleegid ütlesid, et meil peaks olema uued ametid, mille peakorter oleks uutes liikmesriikides, kus ei ole uusi ameteid, kus ei ole üldse Euroopa Liidu ameteid, aga samas loodud ametid on siin moodustatud vanades Euroopa Liidu liikmesriikides, kus juba on teisi Euroopa Liidu ameteid. minu seisukoht on see, et me peaks Euroopa Liitu lõhestama, jagama seda vaeseks ja rikkaks, idaks ja lääneks ja nii edasi, aga samas, kui need lahed praktik-, lõhed praktikas siiski olemas on, siis äh, on seda väga raske äh, ignoreerida. ma kavatsen teie küsimustele vastata väga otsekoheselt. Oleg Tomitšitš. suur tänu, lugupeetud peaminister Pellegrini, suur tänu teie panuse eest äh, selles arutelus Euroopa tuleviku teemal. Teie riik Sloveenia, teil võivad olla head tulemused, nagu te ütlesite, aga see ei ole olnud teie jaoks kerge mõnikord on olnud see tee raske, aga Slovakkia on arenenud rohkem kui iseseisvuse saabumise hetkel. ja selline käitumine on äh, toonud kaasa parema elukvaliteedi ja rohkem jõukust. iseseisvus oli õige tee teie riigi jaoks. ja praegu soovite äh, rohkemat poliitilist integratsiooni, suuremat lõimimist ja annate Slovakkia käe tugevamate ja suuremate kätes, Slovakkia saatuse tugevamate ja suuremate kätesse. ja öö, meil on vaja uut otsustusprotsessi öö, Euroopa tasandil, et väikeste ja, ja paistab, et praeguste plaanide kohaselt väikestel riikidel ei ole võimalus oma saatuse üle nii hästi otsustada. me ei, ja, ja see jääks siis Ähm, Brüsseli kätesse. kolleeg Šulik. suur tänu, tere tulemast, peaminister. Slovakkial on palju probleeme, selles pole vähimatki kahtlust. probleemid maffiaga, probleemid korruptsiooniga, suur osa nendest probleemidest vajavad lahendust ja neid saab lahendada liikmesriigi tasandil. lahendusi peab leidma valitsus mille on valinud rahvas vabade valimiste kaudu äh, ning äh, salajase hääletussüsteemi kaudu. mina tahaksin äh, kaitsta iseennast süüdistuste eest, et me oleme sekkunud sõltumatu riigi asjadesse. on ebaõiglane, et härra Papadimulis peab loenguid Slovakkia Vabariigile rändepoliitika teemal ajakirja, ma ei räägi siin ajakirjanike tapmisest, mida me soov-, tapmise uurimisest, mida me soovisime, tahaksin tänada Sofi Intvelti ja proua Kreslet tehtud töö eest, aga kui Euroopa Liit tahab lõhesid lääne ja ida vanade ja uute liikmesriikide vahel kõrvaldada, siis tuleb ennekõike vaadata seda, kes mängureeglitest kinni peavad. lähtugem samadest tingimustest kõigi jaoks, makskem kõikidele äh, ühesugust toetust neile, kes ei lõhu sanktsioonide süsteemi Nord Streami puhul ja nii edasi ja nii edasi, siis saame tagada võrdsuse. lugupeetud peaminister, suur tänu, et te sotsiaalse Euroopa eest nii tugevalt seisate ja miinimumpalga eest võitlete. komisjoni president Juncker just rõhutas seda siin kojas hiljuti. jah ja te öeldakse, et Ida-Euroopa just võidab sellest. Eh, härra Juncker, eh, konservatiividele seisavad sellele vastu. CDU uus eh, peasekretär astus miinimumpalga vastu välja. meie oleme sellele vastu. jah, õigusriik, pressivabadus, arvamuste vabadus on meie jaoks väga tähtsad väärtused ja Visegradi rühma tegevused teevad meile muret. mina kui Visegradi sakslane, idapoolne sakslane tahan öelda, et me oleme koos sotsialismi vastu võidelnud ja sellest jagu saanud ja seiskem siit nüüd üheskoos demokraatia eest. kolleeg Ribak. suur tänu, lugupeetud esimees, aitäh härra peaminister, et tutvustasite meile oma ettekujutust sellest, milline on Slovakkia koht Euroopas ja milline on Euroopa. Slovakkia tahab olla vastutustundlik partner Euroopa koostöös, tegeleda Euroopa Liidu ning Euroopa institutsioonide lõimimisega, aga kas me tahame kõiges osaleda, kõikides Euroopa tegevustes? Teie isegi olete öelnud, et te tahate olla keskmes, aga kas te tahate rohkem Euroopa Liidu tegevust ka sotsiaalsamba ning Euroopa sõjaväe küsimuses? mina Slovakkia Euroopa Parlamendi liikmena arvan, et me peame rääkima sellest, et Euroopa huvi mõningates valdkondades, mis tegelikult peaksid lähtuma lähimuspõhimõttest, tuleks kärpida me peaksime keskenduma nendele teemadele, kus Euroopa Liidu õigus on olnud edukas ning kus ka Slovakkia võiks olla edukas ja me peaksime pöörduma tagasi kristlike väärtuste juurde, mis on Euroopa Liidu alustaladeks. ma tean, et Slovakkia on tugev partner Euroopa koostöös ning äh, jõuline riik Euroopa Liidus, me peame ühiselt töötama selle tuleviku nimel, mis toob edu meile ja meie tulevastele põlvkondadele sellega lõpetame vaba mikrofoni vooru, ütleb härra juhataja ja sõna saab härra Pellegrini, Slovakkia Vabariigi peaminister, et vastata viimastele küsimustele, palun. suur tänu. lugupeetud härra Dajani, suur tänu ka juhatajale meie parlamendi asepresidendile, suur tänu Euroopa Komisjonile, suur tänu Euroopa Parlamendi liikmetele, lugupeetud daamid ja härrad enne kui teen oma lõppsõnavõtu, lubage mul pöörduda tagasi ühe küsimuse juurde, mida parlamendiliikmed mulle esitasid. nimelt, milline on Slovakkia roll ja milline on Visegradi riikide roll Euroopa Liidus ja milline on Euroopa Liidu kahekümne kaheksa või varsti kahekümne seitsme liikmesriigi roll. minu, minu kolleegide roll peab olema ainult see, et me tagame, et meie riikide rahvastel oleksid head elud. see peaks olema meie kõiki hõlmav eesmärk, selleks on meile antud volitused oma ametis ja ainult sellele mõeldes peaksime me hommikul tõusma ning õhtul voodisse minema. meie peame tagama oma kodanikele rahu ning õnne. ja ma paluksin natukene austust. kui me räägime millestki, siis peaksime vaatama, kas me täidame seda potentsiaali, mis meil on, nii hästi kui oskame. kuidas saab Euroopa kodanikke kutsuda üles rääkima pseudoteemadest, kui neil ei ole tööd, kui nad on pensionärid, aga pensionist ei saa ära elada? kuivõrd pension jätab nad allapoole vaesuspiiri. Need probleemid tuleb kõigepealt lahendada ja siis saab hakata rääkima nii nõndanimetatud suurtest küsimustest. loomulikult see on üks osa ühiskonna tööst ka, aga enne kui me ei ole taganud jõukust ja rahu Euroopas ja maailmas, siis eh, ei ole me oma tööd hästi teinud. mul on väga hea meel, et minu piirkonna inimesed elavad paremini kui varem, et minu piirkond Euroopas äh, majanduslikult, sotsiaalselt äh, õitseb suur tänu kõigile, kes meid toetasid. ja ma ei karda neid, kes on Slovakkia kriitilised sõbrad. ehkki ma pean tunnistama, et üks siin sõnavõtju, sõnavõtja läks küll tsiviliseeritud sõnavõtu piirile väga lähedale. Euroopa Liit jääb Slovakkia jaoks meie vabaduse, jõukuse alustalaks ning me kõik teame, mis on meie enda äh, puudused, meie enda nõrgad kohad, me oleme ka teadlikud Euroopa Liidu puudustest, aga nende puuduste ja nõrkade kohtade vastu peame võitlema koos, ühiselt üles ehitama Euroopa projekte. meie väljakutsed on ühised, majanduslikud, sotsiaalsed, keskkonnaalased väljakutsed. ning nendes valdkondades me võiksime kõik rohkem ära teha selleks, et saavutada ühtsust. tehnoloogia areng on uskumatult oluline, me ei tohiks teistest äh, maha jääda selles valdkonnas. mis puutub ühtekuuluvusse, siis äh, ühtekuuluvuse küsimusse ei maksa liigselt poliitikat sisse tuua, üks tahab ühte, teine ei taha teist ühtekuuluvuspoliitikas. ühtekuuluvuspoliitika tekkis vajadusest väga suuri ebavõrdsusi piirkondade ja riikide vahel tasandada. ühtekuuluvus ei ole mingisugune trumpkaart, mida mängida poliitilistes mängud, mida kasutada poliitilistes mängudes. me tahame suuremat äh, võrdsust, aga paistab, et edu ühtekuuluvuse vallas ning nende lõhede tasandamise vallas on kuidagi tupikseisu sattunud. lugupeetud daamid ja härrad, ühtekuuluvus äh, peab jääma meie päevakorda, kuni suur ebavõrdsus piirkondade ja riikide vahel on kadunud. kuni need lõhed pole kadunud, tuleb rääkida ühtekuuluvuspoliitikast ja pärast seda võime rääkida sellest, kas ühtekuuluvuspoliitikat on Euroopa Liidu tegevustes vaja või mitte. lõpetuseks paluksin rohkem kodanikulähedaselt tegutseda me peame mõtlema rohkem nendele inimestele, kes äh, juba paari kuu pärast tulevad valimisurnide juurde ja mina võin teile kinnitada, et äh, Slovakkia Vabariigi peaministrina kannan hoolt selle eest, et Slovakkia on positiivne, konstruktiivne hääl Kesk-Euroopas, suur tänu teile, mul oli au ja rõõm olla siin täna teie ees, aitäh! suur tänu! suur tänu, lugupeetud peaminister! ja nüüd äh, peatame istungi mõneks minutiks enne hääletust. aitäh! president! kolleegid, tere pärastlõunat, võtke kohad sisse ja hakkame hääletama kolmekümne sekundi pärast. kallid kolleegid, hakkame hääletama, palun võtke kohad sisse. esimene raport. siin oli kodukorra küsimus. aga kontrollime kõigepealt. proua Piceno protseduuriline küsimus. ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et leidis aset häbiväärne vahejuhtum, endine Sahharovi auhinna laureaat on nüüd mõistetud aastakümneteks eh, vanga seinte vahele ja piitsutamisele, sest ta kaitses ehm, naiste õigusi Iraanis ja nõudis surmanuhtluse kaotamist Iraanis. ma arvan, et meie koda äh, ja teie autoriteetne hääl, proua eh, juhataja, peaks kõlama, tuleb eh, hukka mõista see häbiväärne kohtuotsus, mis on langetatud Iraanis ja tuleb nõuda, et kohe ja tingimusteta eh, vabastataks. see on uskumatu, et Iraan inimõiguste eest seisja Nazrin Sotodue on vanglasse heitnud. jah, me edastame teie soovi presidendile ja kõigepealt härra Kavada raport, millega võetakse ära Monika Holmari puutumatus, kas on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine raport. ma vabandan, proua, te soovite sõna, palun madame la présidente mes chers collègues sauf en matière criminelle nous. jean marie le pen on alati kaitsnud oma kolleege keda kiusatakse taga. siin on tegemist poliitilise tagakiusamisega ja kui ainult ainsaks eesmärgiks on ideoloogilised eesmärgid hääletate te kümnendat korda äh, Jean-Marie Le Peni äh, puutumatuse vastu, see näitab, et äh, teil on äh, oma tagamõtted, oma kaitse, oma öö, varjatud kavatsused. proua, me ei hakka arutelu praegu korraldama, me asume kohe hääletama, ütleb juhataja. Now... niisiis, kolleegid, taotlus võtta ära saadikupuutumatu Jean-Marie Le Penilt palun, kas keegi soovib veel sõna võtta? härra Kavada? härra Kavada, palun, teil on sõna. Oh, teen väga kiiresti. me räägime sellistest asjadest, siis tuleb rääkida täpselt ja mitte kuulata etteheiteid, mis veel ei ole midagi asjaga pistmist. proua Hoolmeier nõudis ise, et tema puutumatus ära võetaks seoses selle liiklusõnnetusega ja me ei taha, et siin asju ühte patta pandaks. suur tänu selle selgituse eest. me hääletame nüüd raporti poolt, mis võt-, kus on taotlus puutumatuse äravõtmiseks Jean-Marie Le Penile, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. veel üks raport, jälle eh, taotlus ära võtta puutumatus Dominic Pildilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd enne, kui me läheme järgmise hääletuse juurde, proua Tomatšitš, palun. gospođo predsjedavajuća u ovom domu svakodnevno možemo čuti velike planove za europu daljnja politička. jah äh,, meil on suured plaanid Euroopa jaoks, rohkem integratsiooni ühistele, ühised programmid, ühine suur Euroopa. Euroopa äh, eelarve, Euroopa Ühendriigid, suured mõtted, aga, aga mis, millega tegemist on tegelikult? viimase ametiaja, järgmise ametiaja jooksul tulevad Horvaatia saadikud siia, aga meie horvaatia keelt äh, ei saa täielikult kasutada selle koja töös. artikkel sada viiskümmend üheksa meie kodukorrast äh, võimaldab äh, täieliku keelekasutus, aga, aga järgmisel ametiajal ei ole võimalik seda tagada, kui palju on äh, vaja teha selleks, et tagada, ähm, selleks, et äh, meil oleks äh, tagatud see, millele meil on õigus Malta, Iirimaa ja Horvaatia kolleegidele, kallid kolleegid, vaadakem, kas tõesti me oleme ühtsed mitmekesisuses siin Euroopa Parlamendis. suur tänu selle märkuse eest. ma arvan, et seda teemat on piisavalt arutatud, aga nüüd me arutame seda, et pikendada artiklit sada viiskümmend üks kodukorras ehm, üheksandale ametiajale, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime selle üle. alustame kontrolli. hääletus lõppes jah, vastu võetud, suur tänu, läheme edasi, Schmidti raport. kas see on protseduuriline küsimus? härra Coburn, ma annan hetke pärast teile sõna. palun. suur tänu. palun kui kontrollida on võimalik kaubavedusid satelliidiga, miks ei saa siis seda Põhja-Iirimaaga piiril teha? meil ei ole vaja ju piiri füüsilist, kui meil on satelliidid olemas. kogu maailmas kasutatakse neid, milles siis asi? miks ei saa kasutada Euroopa Liidu satelliite? ma kardan, härra Coburn, et ma ei saa hakata selgitama seda praegu teile, sest meil on hääletamine, aga ma võtsin kuulata teie märkust. Äh, jah, andke võimalus jätkata hääletamisega proua Schmidti raport, elektrooniline kaubateabe, ühtne hääletus, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. jah, esimese lugemine on lõpule viidud parlamendis. Eh, Hautala raport Euroopa Liidu ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve metsahalduse ja puidukaubanduse kohta nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud teine raport proua Hautalalt, Euroopa Liidu ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping, seekord resolutsiooni kohta hääletus algas, nimeline hääletus. hääletus lõppes. vastu võetud. edasi protokoll, millega muudetakse konventsiooni isikute kaitse kohta isikuandmete automatiseeritud töötlemise raport härra Naagilt, nimeline hääletus, hääletus algas ja hääletus lõppes. vastu võetud. järgmine on proua Kaufmanni raport, liikmesriikidele antakse luba saada osaliseks Euroopa Nõukogu konventsioonis, mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele. nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes ja vastu võetud. järgmine raport härra Hassisilt, protokoll, millega muudetakse Euroopa Liidu Hiina mereveolepingut. nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. proua Manescu raport Euroopa Liidu äh, ja Egiptuse assotsiatsiooni loomiseks. leping, hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud ja järgmine proua Manescu raport Euroopa Liidu Türkmenistani partnerlus ja koostööleping. vaheraport, nimeline hääletus, hääletus algas. ja hääletus lõppes. vastu võetud edasi härra Škripeki raport, rakendusotsus DNA andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. härra Daltoni raport, kolmandate riikide kodanikke puudutav teabevahetus ja EKRIS, karistusregistri informatsioon, esialgne kokkulepe hääled, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, seega esimene lugemine on lõpule jõudnud parlamendis. teine Daltoni raport. vabandust, härra Lopes Aguilar, teil on märkus votando estamos votando los primeros de un conjunto de inform-. jah, me hääletame nüüd eh, raporteid, mis puudutavad eurooplaste julgeolekut ja ohutust ja siia kuulub ka Euroopa Liidu sisejulgeolekufondi raport ja see on hea võimalus meenutada, et eile oli viieteistkümnes tähtpäev. Eh, tegemist oli Euroopa Liidu suurima massi mõrvaga terrorismiakt, mis leidis aset Madridis märtsikuus kaks tuhat neli nii et me selle raportiga avaldame solidaarsust ohvritega ja näitame, et me võitleme kindlameelselt terrorismiga. Well. suur tänu, teid toetatakse. nii et kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks ja nii edasi ma tahtsin tutvustada seda teemat, aga palun, sõna on teil. suur tänu. ma lihtsalt tahaksin küsida vastavalt artiklile viiskümmend üheksa kolmas lõige, et kõigepealt me hääletame muudatusettepanekud läbi ja ma palun ka nimelist hääletust protseduurilise otsuse kohta. suur tänu, härra Dalton. president, president ma tänan väga lühidalt. me oleme neli aastat seda arutanud, meil on kokkulepe parlamendis, on tehtud suuri järeleandmisi ja kui mõni muudatus läbi läheb, siis kokkulepe laguneb koost. ma teen ettepaneku, et hääletame kokkuleppe üle tervikuna ja lükkan tehtud ettepaneku tagasi. härra Dioni taotlus läheb hääletusele, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. nii et hääletame ükssada neli nimeline hääletus, hääletus algas. kolleegid, hääletus käib, hääletus lõppes. vastu võetud. ma tänan järgmine raport on proua Šoidorovalt Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi kohta. meil on terve rida muudatusettepanekuid komisjonilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend seitse nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, edasi. üks, seitse, kaks, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi üks üheksa üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks seitse neli D üks üheksa üks D nimeline hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. kakssada, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend seitse poolt. ma vabandan, viiskümmend üheksa, viiskümmend üheksa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend viis D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend seitse D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, üks, seitse, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada kaheksakümmend üks D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse ja üheksakümmend üks, kaheksa, seitse, üheksa, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, üks, null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, üks, kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üks kaheksa kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks üks üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks üks kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks null kaks, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud üks üks kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, üks, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, kaheksa, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, null, kolm, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud, üks kaheksa viis nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud üks kaheksa kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks kaheksa seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks kuus null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks kuus üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üks kaheksa kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks kuus kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks kuus kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks null neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks kuus neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, kuus, viis langeb ära eelmise hääletuse pärast. üks, üheksa, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kuus, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, null, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks, kuus, seitse D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, üheksa, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, kuus, kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks null kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks kuus üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kaks null seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd põhjenduspunktid üks, seitse, üks D ja sada üheksakümmend D nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud ja nüüd hääletame komisjoni ettepanekut nimeliselt, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, parlament on lõpule viinud esimese lugemise. järgmine raport on proua Niiblerilt Euroopa Liidu küberturvalisuse akt. nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud. parlament on esimese lugemise lõpule viinud. Läheme edasi, härra De Castro raport, ebaausad kaubandustavad ettevõtjatevahelistes suhetes toiduainete tarneahelas. muudatus üks, neli, kaks, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud üks, neli, kolm. kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, neli, neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd üks, sellega on Euroopa Parlament esimese lugemise lõpule viinud ja annan härra De Castrole sõna ah,. suur tänu proua juhataja, suur tänu südamest kõikidele kolleegidele suurepärase koostöö eest, mis meil oli, tänu millele meil on nüüd võimalik olnud töö selle direktiivi kallal lõpule viia. kui meil ei olnud sellist head meeskonnavaimu, seda tulemust me ei saavutanuks. algul näis, et see on pea saavutamatu. üksteist liikmesriiki on selle ettepaneku teinud ja me öö, äh, reageerime siin tarbijate ja põllumeeste, tootjate soovidele oma äh, raportiga, see on väike ime, aga see on alles esimene samm. ja nüüd me peame analüüsima tulemusi ja tähtis on, et korralikult ellu rakendataks seda õigusakti Euroopa Liidu liikmesriikides. see on see, mida Euroopa tahab, kõige väiksemaid ja nõrgemaid ettevõtjaid kaitsta ja tarbijaid kaitsta ja tähtis on, et meie tootmisprotsessid oleksid jätkusuutlikud. nii et loodetavasti tulevikus oleme sama kindlameelsed eh, ja koostööaldid, nagu nüüd olime. suur tänu ja nüüd härra Schöplini raport Euroopa kodanikualgatus. proua Spinelli on sõna palunud. jah, okei okay.. Thank you, president. suur tänu. ma tahan oma fraktsiooni nimel paluda, et hääletame muudatusettepanekuid vastavalt artiklile viiskümmend üheksa kodukorras ja et hääletamine toimuks nimeliselt ma arvan, et praegune tekst on puudustega, eh, nagu mitmed vabaühendused on tähelepanu juhtinud ja minu fraktsioon on teinud muudatusettepanekud, mis muudavad teksti paremaks. muudatusettepanekud puudutavad väga tähtsaid teemasid, eriti öö, eh, öö, eh, online isikuandmete kogumise süsteeme. komisjon saab Äh, tõesti õigusloomelisi jätkusamme astuda aluslepingu alusel ja kodanike algatuste kaudu on võimalik muuta ka menetletavaid õigusakte. aitäh, selle ettepaneku hääletame läbi, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. nii et muudatusettepanek kuuskümmend üks, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. see tähendab seda, et parlament on lõpule viinud oma esimese lugemise. ja meie järgmine raport puudutab kultuuriväärtuste importi. proua Moskva ja härra Dalton on raportöörideks. härra Dalton, te soovisite sõna? ei? siis on, siis ma eksisin, hääletame muudatus üheksakümmend seitse nimeline hääletus. hääletus lõppes. ja vastu võetud Euroopa Parlament on lõpule viinud oma esimese lugemise ja läheme edasi Presso ja Viilandi raport mis puudutab isikuandmete kaitset Euroopa Parlamendi valimiste kontekstis. härra Le Breton on sõna palunud. suur tänu, vastavalt artiklile viiskümmend üheksa lõige kolm meie kodukorrast tahaksin ma, et muudatusettepanekute üle hääletatakse ning äh, et seda tehakse nimeliselt. On aitäh, härra Le Bretoni ettepaneku üle hääletame. mul ei ole siin märkust selle kohta, ei palutud õigeaegselt nimelist hääletust, nii et andke käega märku, kes on härra Le Bretoni ettepaneku poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii et hääletame muudatust, ettepanekut kuus. väga selge oli, väga selge oli tulemus, nii et muudatusettepanek kuus palun ärge ärmake. hea küll, kontrollime üle, aga me teame äh, tulemust. kontrollime üle. Le Bretoni ettepaneku üle hääletus. hääletus algas, hääletus lõppes. ma ei arva, et tulemus teistsuguseks kujuneb. tagasi lükatud. jah, mu ei ole prille, aga ometi kuus, kes hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. Euroopa Parlament on lõpule viinud oma esimese lugemise ja läheme edasi. julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohalolekuga Euroopa Liidus ja võimalikud Euroopa Liidu meetmed ohtude vähendamiseks esimene, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, resolutsioon tervikuna poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme edasi proua Kalniete raport Euroopa Liidu ja Venemaa poliitiliste suhete olukord, muudatus kaks, nimeline hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, lõige seitse, kolm osa, esimene osa, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud teine osa, nimeline hääletus algas. lõppes tagasi lükatud. kolmas osa, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, lõige üheksa algtekst, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, lõige üheksateist, nimeline hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud esimene muudatus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tahan üle kontrollida, kontrollime üle muudatusettepaneku üks esimese osa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, teine osa langeb ära ja läheme kolmekümnenda lõike juurde kolmes osas. esimene osa, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmas osa, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes